toimub homme pool kaksteist. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on vaheraport, mille on koostanud proua Hübner ja teemaks on rahalise abi andmine liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro. kõigepealt annaksin sõna raportöörile proua Hübnerile, teil on neli minutit aitäh, president kriisist ajendatud reformid on peamiselt keskendunud euroalale ja seda täiesti õigesti, sellepärast et meil on vaja, oli vaja muuta ühtse valuuta esialgset ülesehitust. samas, kui me reformidega edasi läheme, ei tohi me unustada, et Euroopa Liit peab olema ühtne ja pea, me peame säilitama ühisturu ühtsuse. ja äh, sellistest kaalutlustest lähtudes äh, olemegi Äh, arvestanud sellega, et me peame arvestama ka mitte eurot, nende liikmesriikidega, kes kasutavad, kes ei kasuta eurot, kui me räägime makromajanduslikes raskustes riikide abistamisest maksebilansi määruse ettepanek võimaldab mitte euro liikmesriikidel samuti saada laenu teatud tingimustel. see vahend hoolit-, tagab selle, et äh, riskidega tegeldakse ning potentsiaalsed probleemid lahendatakse, enne kui need hakkavad ohustama finantsstabiilsust, mida nagu kriis on näidanud, mis võivad levida see määruse ettepanek ei anna täiendavaid finantsabiõigusi eh, nendele liikmesriikidele, kes eurot ei kasuta, vaid kehtestab neile ka teatud eh, kohustused, näiteks eh, rangemad kontrollimeetmed pärast abi andmist. samuti nõutakse neilt võtkade jätkusuutlikkuse analüüsi ja samuti makromajanduse tasakaalustamise programmi samuti on väga oluline tugevdada läbipaistvust selles pro-, protsessis need nõuded, mida mitte euroalasse kuulduvad riigid peavad täitma, tuginevad siis kahesele õigusloomepaketile, kus käsitletakse nii eelarveküsimusi kui ka finantsabi euroalas ning tegemist on siis osaga Euroopa Liidu harmoniseerimiskatsetest Äh, meil on vaja äh, tõhustatud maksebilansi määruse ettepanekut, kuna praegu käivad arutelud Pangandusliidu teemal. selleks, et Pangandusliit saaks olla edukas, äh, tuleb selle liikmeid koha, kohelda õiglaselt ja võrdselt ja seetõttu need riigid, kes ei kasuta eurot, aga osalevad ühtses järelevalvemehhanismis, peavad saama samuti kohased õigused ja kohustused. ja väga oluline teema selles kontekstis on pakkuda mitte euro euroala riikidele samuti äh, rahalise abi võimalust, äh, sest et tihtipeale võib ka nendel riikidel tekkida vajadus pankade siis rekapitaliseerida. Äh, kui stabiilsusmehhanism hakkab toimima, siis võidakse seda kasutada pankade kapitalise-, rekapitaliseerimiseks. minu ettepanek oleks, et me looksime sellise kaudse pankade rekapitaliseerimise vahendi eh, mitte euroala riikidele. Need, eh, niimoodi saaksid ka need riigid võtta laene selleks, et rekapitaliseerida oma finantsasutusi. Euroopa finantsstabilisatsiooni mehhanism äh, äh, selle kasutamata laenuvõimalusi kümme miljardit eurot võiks näiteks äh, suunata sellesse uude instrumenti ning kui me hakkame stabiilsusmehhanismi aluslepikut aruta, arutama, siis võib kaaluda ka võimalust, et nendel riikidel, kes Äh, osalevad, nendel mitte-euroala riikidel, kes osalevad selles järelevalvemehhanismis, oleks võimalik äh, anda oma panus sellesse mehhanismi ja niimoodi siit ka, äh, sealt ka siis raha saada pankade rekapitaliseerimiseks. ning loomulikult läheb see teema kaugemale finantsabist tegemiseks, tegemist on reformide suuremate harmoniseerimisega, sellest on kasu nii euroala kui mitte-euroala riikidele ja ühisturule, aitäh! Like ask... suur tänu ja nüüd ma paku-, annaksin sõna härra volinikule. Olli Rehn, palun. lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, parlamenti sellest, et seda teemat väga kiiresti käsitleti. seda arutati komisjonis, eh, eh, proua Hüübner, variraportöörid tegid kõik väga head tööd ja pidasid dialoogi eh, komisjoniga viimastel nädalatel. nüüd on jõutud poliitilisele kokkuleppele kahe seadusandliku ettepaneku paketi suhtes ja see võimaldab meil stabiilsusmehhanismi käiku lasta niimoodi eh, peaksime me vältima ka seda riski, et meie fookus on liiga kitsas. oma ettepanekus eh, teeb eh, käsitleb komisjon olemasolevat maksebilansi määrust ja selle muutmist. see on mehhanism, mille me lõime Eh, mitte euroalasse eh, kuuluvate riikide jaoks. see määrus ei arvesta tegelikult viimaseid öö, ehm, reforme majanduse juhtimise vallas, eriti mis puudutab kahe seadusandlik, kahe seadusandliku ettepaneku paketti. uus komisjoni ettepanek põhineb olemasoleval ettepanekul ja me pakume euroalasse mittekuuluvatele riikidele rohkem finantsinstrumente, krediidivõimalusi. me pakume nendele krediidivõimalusi nii eelnevalt kui ka kriisi lahenduseks seega siis härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, on meil vaja kiiresti edasi liikuda selle dokumendiga, sellepärast et kriisid eh, ei ole kusagile kadunud, on vaja samasuguseid finantsinstrumente eh, ka Euroop-, eurot mittekasutavatele riikidel, nagu on teistel liikmesriikidel eh, EU euroalasse mittekuuluvad riigid ei peaks võitlema kriisiga kinni seotud kätega, seepärast on tõepoolest meil uut määrust väga vaja ja me täname parlamendi toetuse eest. suur tänu. ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt Rahvapartei nimel Markus Verber aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kõigepealt sooviksin südamest tänada raportöör Danuta Hübnerit, kes on esitanud suurepärase raporti ja kus äh, näidatakse näpuga just nendele asjadele, mille osas me peame olema eriti tähelepanelikud. asi ei saa olla nii, et äh, me reguleerime finantsturgu väga ulatuslikult, aga Euroopa Parlament äh, jäetakse seadusandluse puhul välja, mängust välja ning sellepärast me oleme valinud selle vaheraporti instrumendi ja mul on väga kahju, et nõukogu ei ole siin esindatud, sest komisjon peab sest et tuleks ju tähelepanu pöörata ka parlamendi soovidele ning mul oleks väga meeldinud, kui nõukogu oleks meie soove kuulanud. ning ma tahaks öelda Euroopa Rahvapartei sakslaste nimel, et meil on mõningate asjade suhtes kõhklusi, eriti mis puudutab pankade rekapitaliseerimist, sellele on pühendatud väga suur osa, tegemist on küsimusega, et tuleks muuta ESM lepingut, mis loodi hoopis teistes tingimustes ja eriti puudutab see eh, küsimust, et eh, kanda üle EFSM-i eh, kasutamata vahendid ja meie küsime, et kas tegemist on õige asjaga, kui me siin äh, segame, paneme ühte patta riigid, mis kasutavad eurot ja riigid, mis eurot ei kasuta. aga põhimõtteliselt läheb raport õiges suunas, Euroopa Rahvapartei fraktsioon hääletab poolt, aga CDU, CSU kolleegide nimel tahaks öelda, et meie jääme erapooletuks. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Kutas äh, SED e fraktsiooni nimel. Äh, suur tänu lugupeetud kolleegid, volinik, ma tahaksin tänada proua Hübnerit suurepärase koostöö eest, mida ta variraportööridega tegi ja ta oli väga valmis ka meie ettepanekuid arvestama, kui jutt oli selle raporti kompromissidest. E, finants abimäärus liikmesriikidele, kes jäävad väljapool Eurotsooni, on loodud selleks, et oleksid võrdsed võimalused kriisi ajal kõikidel liikmesriikidel e, et ei e, suureneks e, defitsiit, et oleks tasakaalus eelarve. Euroopa stabiilsusmehhanism sada miljardit eurot Eh, on eh, mõeldud eh, eurot kasutavatele liikmesriikidele, teistele jääb viiskümmend miljardit. viiskümmend miljardit on poole vähem. nii et see on kehvem variant kui see, mida pakutakse eurot kasutatavale, kasutatavatele liikmesriikidele seega mina toetan seda mõtet, et e, me e, loome e, pankade rekapitaliseerimise instrumendi ka riikides, kus eurot ei kasutata, niisugustel riikidel on sellist mehhanismi vaja selleks, et ei, et ühisturg ei jaguneks kahte tüüpi riikide vahel. Eh, aitäh, ma sooviksin eh, tänada proua Danuta Hübnerit, ta on teinud tõesti väga head tööd ja ta üritas meid kõiki kaasata majanduskriisi aegadel on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit jääks alles, jääks alles nii põhja kui lõuna ja minu jaoks on see ausalt öeldes kõige olulisem Olli Rehn viitas ka sellele, aga need riigid, mida kriis ei, ei ole puudutanud, nende huve tuleks samuti arvestada ning me oleme näinud, et on täiesti teistsuguseid instrumente Eurotsooni jaoks. selleks oldi ilmselt sunnitud, aga neid instrumente tuleb loomulikult kohandada ja need ei kehti riikidele, mis äh, eurot ei kasuta. aga kindlasti on äh, võimalik minna kaugemale praegusest olukorrast, ma loomulikult kuulasin ka seda, mida ütles äh, härra Ferber, härra Ferber esindab seisukohti, mida esindasid ka mõned minu fraktsiooni liikmed ning seetõttu on äärmiselt oluline, et kui me teeme ukse lahti uutele instrumentidele, et me ei tohi äh, Äh, tagaukse kaudu neid kasutusele võtta, näiteks ESM-i kaudu. ma täiesti mõistan, et äh, me ei tohi nii teha, aga meie omalt poolt pärast pikemaajalisi arutelusid soovisime lisada ühe äh, teksti osa, mida teab proua Hüüdmer ja ilmselt ka teised ja artiklisse seitse me lisasime, et under the conditions of participation, et äh, tingimusel, et ESM-is osalemine on pidev ja et ette on nähtud samasugused tingimused nagu euroala riikidele, see oli kompromiss ja sellepärast meie fraktsioon sai seda ettepanekut toetada. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Žiile. aitäh Danutei Hubnere <clears throat> par šo ziņojumu, lai arī, kā mēs zinām un dzirdam, te būtu. aitäh, ka mina sooviksin um, olla nõus sellega, mida ütles proua Hübner, tegemist on äh, raportiga, millega üritatakse kriisiaegadel uh, luua meede, millest oleks kasu riikidel, mis eurot ei kasuta, kes saaksid siis ka kasutada ennetavaid äh, krediidiliine ja muid võimalusi. Need riigid, mis äh, ESM-i liikmed ei ole, saaksid äh, saada ESM-i riik-, liikmeteks ja toetust peaks olema võimalik anda ka riikidele, mis eurot ei kasuta, ehkki vaja on kõrvaldada juriidilisi takistusi. kümme miljardit ESM-ist, EFSM-ist tuleks äh, üle kanda ESM-i, aga seda meedet äh, raha andvad riigid peavad äh, kahtlaseks. arutatud on ka seda, et riigid, mitte euroala riigid pea, peaksid saama ühineda pangakriiside lahendamise mehhanismiga, ka see on oluline. kokkuvõttes meie fraktsioon ei ole ühtne ja hääletatakse erinevalt, mina hääletan selle raporti poolt, mõned äh, fraktsiooni kolleegid aga hääletavad vastu, aga ma igal juhul loodan, et ei juhtu see, mida ütles härra Ferber, et hääletatakse raporti vastu. härra Huntis, palun. aitäh. Mm, kahel põhjusel toetab minu fraktsioon, ei toeta minu fraktsioon Hübneri raportit. esimene põhjus on, et äh, raportiga toetatakse komisjoni määrust, mis puudutab riike, mis äh, ei kuulu euroalasse ja meie ja teiseks ei ole Euroopa Parlamendil võimalusi teha muudatusi, raportöör äh, tunnistab seda ja mm, selle kohta on võimalik öelda ainult, et äh, jällegi jääb puudu demokraatlikust legitiimsusest, jällegi on tegemist sama probleemiga, langetatakse otsuseid ja Euroopa Parlament jäetakse välja mängust. ja on ka veel üks põhjus, komisjoni ettepanek, aga ka vahearuanne ütlevad, et need, neid mehhanisme kasutatakse selleks, et tagada euroala ja mitte euroala riikide võrdsus aga see ei ole õige argument. tegemist on komisjoni organiseeritud äh, katsega toetada äh, liberaalseid meetmeid riikides, mis äh, ei kuulu euroalasse, see kahjustab Kreekat, Portugali, Iiri ja teisi. meie ei saa selle poolt olla ja sellepärast hääletame Hübneri raporti vastu. aitäh ja kaheks minutiks saab sõna proua Kalpelts. aitäh. palju õnne proua Hübnerile, raportöörile, kes on teinud ära suurepärase töö. tegemist on siis euroala riikide ja mitte euroala riikidega ja kriis äh, lõhestas äh, need riigid, jättis erinevatesse äh, tingimustesse ning küsimus on, et kas saaks need jälle kokku tuua, kas saaks ületada lõhe, mis neid riike eristab ning see raport ongi just mõeldud nende eesmärkide saavutamiseks ning sama eesmärk lünki täidab ka äh, maksebilansi määruse eelnõu. selge on see, et vaja on erinevaid äh, samme, enne vaja on äh, riiklikku stabiilsust, solidaarsust, vaja on jätkusuutlikkust tagada. selge on see, et kriisist ülesaamiseks on vaja ka distsiplineeritud suhtumist maksebilanssi ning äh, selge on see, et me peame need reeglid korralikult vastu võtma, me peame liikuma suunas, kus äh, ka mitte euroala riikide pankasid on võimalik kap-, rekapitaliseerida ja nii on võimalik tagada jätkusuutlikkus, kui me oleme optimistlikult meelestatud, siis võime me arvestada mõõdukate edusammudega ka mitte euroala riikides. loomulikult ei ole võimalik selles lühikeses raportis kõiki küsimusi lahendada, aga äh, määruse lõplikus versioonis on vaja ka need küsimused lahendada. palju õnne ja loomulikult hääletan ma poolt, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Tabaidi. aitäh! ma olen täiesti nõus proua Hübneri raportiga, et ka mitte euroala riikidele, muuhulgas ka Ungarile on vaja tagada samasugune kaitse nagu euroala riikidele, sest euroala riigid või nende pangad saavad äh, kasutada vastavat kaitset. Ungaris, Tšehhi Vabariigis või Poolas äh, olevat kui nende riikide pangad kasutavad, loovad filiaale teistes riikides, siis äh, võivad need äh, pangad ka mm, pankrotti minna ja kui kõiki liikmesriike ei kohelda võrdselt, kui kõiki pangakontosid Euroopa Liidus ei kohelda võrdselt, siis võiks äh, tekkida selline olukord, et Euroopa Liit laguneb laguneb näiteks euroala riikideks ja mitte euroala riikideks. ja nii võib laguneda Euroopa Liit üleüldse ja see ei tohi nii olla. härra Gustavsonil on nüüd üks minut. härra president eh, Euroopa Liidu kasinuspoliitika hävitab maailma väljaspool seda koda, see toob kaasa eh, tööpuuduse hävitatud tuleviku troikal on oma visioon, väga kitsas visioon, mis ei eh, suuda haarata tervet olukorda. ma loodan, et asjad muutuvad. me tahame eh, panna inimesed sinna, kus on raha. aga eh, praegusel hetkel hingame me ikkagi seda vana läppunud õhku me sundisime mm, kasinusmeetmed peale riikidele, mis kasutavad eurot, nüüd ka teistele. Euroopa eh, näitab, mida ta eh, oma neoliberalismiga on saavutanud ja nüüd ta tahab haarata sellesse ka teised, et kõik kokku kukuks. Teile esitatakse küsimus, küsimus esitab härra Schmidt, kas te olete valmis küsimusele vastama? härra Gustavson suur tänu, härra juhataja, mina tahaksin küsida härra Gustavsonilt. kus kohas eh, kus kohas proua Hübneri raportis viidatakse kõhuvaludele ja kõhulahtisusele? Teie püüdsite teksti eh, kokku võtta, aga mulle tundub, et eh, kogu see tekst puudutab inimesi kriisist ülesaamist, et kõikidel peavad olema võrdsed võimalused, sest niimoodi sai Rootsi oma probleemidest üle, kus kohas eh, räägitakse teie arvates raportis sellest, et eh, kellelgi on kõht lahti? ma ei tea, kus härra Schmidt on olnud eh, viimase viie aasta jooksul, igatahes võib-olla tema ei ole siin olnud. poliitika on ju kogu aeg eh, ühesugune, igal pool püütakse rakendada eh, makroökonoomilisi meetmeid. kas te tõesti arvate, on õiglane et need riigid, kes ei kuulu e-, Eurotsooni, peavad kasutama e, seda, neid samasuguseid meetmeid, võib-olla see on õige, et kõikidel on meetmed ühesugused, aga jutt käib ju praegu e, kasinusest, et kõiki kärbitakse, palku, pensioni ja nii edasi. järgmine kõneleja, Kleva Klekuš. Par letih smo evropski oblikovalci politik viimastel aastatel on Euroopa poliitika kujundajad viinud sisse mitmeid poliitilisi instrumente, eh, võitlemaks majanduse ja finantskriisiga. EFSF ja ESM loodi eh, nagu eh, mingi tuletõrjemeetmena, et kaitsta eurot. aga Euroopa Euroopal oli vaja kujundada välja eh, selline mehhanism, mis tõsiselt võitleks eh, eh, kriisi ülekandumisega, mis aitaks ka riike, kes jäävad väljapoole Eurotsooni viimase kahe seadusandliku ettepaneku paketiga on eh, saavutatud palju ja seda eh, saavutatud on vaja konsolideerida, aga need riigid, kus kasutatakse teist valuutat peale euro, eh, peavad samuti saama kaitstud Eh, maksebilansi eh, määrusega ette nähtud instrumendid peavad, eh, võimaldavad kontrollida avalikku raha. ja see kõik mõjutab ka meie Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamist. Thank you, Mr President härra Stolojan, minu kodumaa Rumeenia taotles äh, finantsabi Euroopa Liidult äh, väga raskel ajahetkel äh, praeguse kriisi tingimustes ning mina tahaksin avaldada tänu kõigile liikmesriikidele ning Euroopa institutsioonidele selle eest, et, et nad meid abistasid. samas raskustesse sattunud riigid, kes on euroalast väljas, leiavad praegu, et neil ei ole samasugust juurdepääsu äh, finantsvahenditele, kui on nendel riikidel, kes on euroalas. seetõttu toetan ma täielikult äh, proua Hübneri, e-, meie raportööri ettepanekut et see teema äh, on tõesti raportis tõstatamist väärt. iseäranis toetan ma seda ettepanekut, et tuleks luua spetsiaalne rahastamisvahend pankade rekapitaliseerimiseks. see rahastamisvahend äh, peaks käima koos tingimustega, mis puudutavad usaldusväärset rahandus- ja maksupoliitikat ning eelarvepoliitikat, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Odi aitäh, president, lugupeetud volinik. liituksin nende tänusõnadega, mis on öeldud meie kolleegi aadressil ja samuti tahaksin teid, härra volinik, tänada kõige selle töö eest, mida te stabiilsuse vallas olete teinud. tegemist on teemaga, mille eesmärk on siis aidata rahaliselt neid riike, mille maksebilanss on sattunud ohtu, aga mis ei kasuta eurot aluslepingud äh, näevad ette siin ka teatud erandeid, äh, piiriks on viiskümmend äh, miljardit eurot, tegemist on siis makromajandusliku abiga. härra volinik, te oma ettepanekus ütlete, et see asendab teatud ülemäärase eelarve defitsiidi menetluse reegleid. mul on kolm küsimust, kõigepealt nüüd see esimene küsimus puudutab eh, euroala riike, meil on kokkulepe riikide vahel, meil on Euroopa stabiilsusmehhanism, te lugesite üles kõik need mehhanismid, eh, mis seda ettepanekut õigustavad, aga eh, Te viitasite sellistele mehhanismidele, mis juba kaovad, nagu näiteks Euroopa stabiilsusvahend äh, ning siis miks eh, te valisite sellise õigusliku aluse, nagu te valisite? nüüd eh, kuidas eh, on lugu selle majanduse koordineerimisega? Äh, on mõningaid riike nagu Ühendkuningriik näiteks, äh, kellel on erandeid, nii et, et kuidas te seda kõike kokku, kokku sobitate omavahel ning artikkel kuus sunnib äh, liikmesriike läbi viima tõhustatud järelevalvet. aitäh. ja nüüd härra Baltsiitis üks minut aitäh, esime-, president, ka mina tahaksin tänada meie raportööri Äh, hea ettepaneku eest. ma arvan, et praeguse määruse läbivaatamine on väga õigeaegne. mitte euroalasse kuuluvatel riikidel on vaja suuremaid tagatisi abi saamise osas, sellepärast et majanduslik olukord on praegu tõesti väga keeruline aga kui me räägime pangandussektorist, siis selle rekapitaliseerimist tuleb tõepoolest kaaluda äh, igal pool kõnetakse väga äh, avameelselt sellest, milline on pankade ülesanne pankade roll praeguses kriisis on väga oluline kõigis finantsteemalistes õigusaktides tuleb kõnelda ka pangajuhtide suuremast vastutusest ning samuti peab olema tugevam Euroopa Keskpanga roll. kui me tahame lahendada äh, pankade pankroti küsimust, äh, siis liikmesriigid äh, peavad korrigeerima makromajanduslikke näitajaid, see tähendab, et liikmesriikidel ja maksumaksjatel tuleb katta need kulud, mis on tekkinud ja ma loodan, et need uued sätted, et komisjoni uus ettepanek näeb ette ka suurema vastutuse pangandussektorile. ja nüüd oleme jõudnud siis vaba mikrofoni vooruni, viis inimest on sõna palunud. kõigepealt saab sõna härra Mikolašik üheks minutiks. aitäh. volinik, kolleegid Äh, ülemaailmne majanduskriis on jätnud jälje kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele. täna ei suuda me veel majanduslangusest välja tulla ning me ei peaks tegema vahet euroala riikide ja mitte euroala riikide vahel, me oleme kõik samas olukorras ning seetõttu peame suhtuma ettevaatlikult sellistesse meetmetesse, mis võivad põhjustada veelgi suuremaid makromajanduslikke tasakaalu nihkeid. me oleme praegu tunnistajaks pangandu-, pangaliidu sünnile, see on väga oluline vahend, mis aitab meil tulevikus toime tulla sarnaste keeruliste rahaliste olukordadega on äärmiselt oluline, et pangaliidu liikmed omaksid piisavalt vahendeid selleks, et säilitada valuuta stabiilsus. selleks, et äh, pangaliidust oleks kasu kogu Euroopa Liidule, tuleb raha panna kõrvale selleks, et kriisidega toime tulla ja sellele rahale peab olema juurdepääs kõigil. järgmisena saab sõna härra Pant aitäh, see on äh, selge, et ähm, viimasel kolmel aastal Ungaris jäi eelarve puudujääk alla kolme protsendi, alates kümnest, aastast kaks tuhat kümme äh, vähenes äh, ka riigivõlg ja ainult neli Euroopa Liidu liikmesriiki peale Ungari on äh, sama asja saavutanud. Ungari ei ole saanud välisabi, ehkki aastal kaks tuhat kümme olime me palju hullemas olukorras kui Kreeka. Ungari valitsuse kriisi lahendamine on olnud eeskujulik ja sellest võiks eeskuju võtta ka teised liikmesriigid, aga ka meie jaoks on oluline, et äh, mitte euroala riigid võiksid saada toetust samadel tingimustel nagu euroala riigid. järgmisena härra Paška. aitäh, president president volinik, on täiesti loomulik, et täpselt nagu euroala riigid, nii ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid äh, vajavad teatud olukordades võimalust oma pankasid rekapitaliseerida. Euroopa stabiilsusmehhanism on loodud selleks, et tulla toime riskidega euroalas ning ei ole hästi sobiv teiste liikmesriikide abistamiseks. proua Hübneri raportis äh, kirjeldatakse kahte võimalust, kuidas panga rekapitaliseerimisprobleemi lahendada mitte euroala liikmesriikides ja ning ma pean ütlema, et õiguskindluse seisukohalt oleks minu arvates palju parem, kui me valiksime selle alternatiivi, mis näeb ette Euroopa stabiilsusmehhanismi loomise aluslepingu muutmises, nii et, et osalevad liikmesriigid saavad sellesse mehhanismi raha sisse maksta eh, selleks, et ennast riski vastu kindlustada teine valikuvõimalus, mida raportöör oma raportis mainib, on äh, laen väljaspool euroala olevatele liikmesriikidele pankade rekapitaliseerimiseks. Äh, see minu arvates probleemi ei lahenda, aitäh. proua Pasescu järgmisena praeguse määruse läbivaatamine võimaldab nendel liikmesriikidel, kes ei kasuta eurot, saada enda käsutusse samasugused rahastamisvahendid, nagu on euroala riikidel. minu kodumaa oli üks esimesi, kes sai kasutada Euroopa Liidu finantsabi võimalust just nimelt tänu maksebilansi toetamise süsteemile. tänu sellele abile suutis Rumeenia stabiliseerida oma riigi rahanduse ning viia ellu terve rea olulisi reforme kuigi poliitiline hind oli üsna kõrge, õnnestus Rumeenial vähendada oma eelarve puudujääki ning hoida avaliku sektori võlg kontrolli all. aga praegu on oht, et mõned kohustused, mis on sõlmitud kokkuleppes IMF-i ja komisjoniga, jäävad praeguse sotsiaaldemokraatliku valitsuse poolt täitmata ning sellisel juhul võib ohtu sattuda kõik, võivad ohtu sattuda kõik need stabiliseerimise nimel ellu viidud reformid. aitäh! järgmisena härra Luhan. aitäh. enneolematu äh, olukord rahanduse vallas on äh, põhjustanud äh, väga suurt kahju meie majandusele, äh, paljudes riikides on suured võlad ja puudujäägid, sõltumata sellest, kas need riigid on euroalas või ei. Need riigid, kes eurot ei kasuta, Äh, võivad äh, äh, kriisi Euroopa Liidus väga kiiresti levitada ning minu arvates on seetõttu väga oluline, et need riigid osaleksid ühtses järelevalvemehhanismis ning oleksid samuti osaks Euroopa stabiilsusmehhanismist ja pankade rekapitaliseerimise vahendist. enamik nendest riikidest ei eh, oma just hõlpsat juurdepääsu ühenduse rahastamisvahenditele ning seetõttu suurem rahaline abi eh, maksebilansi toetamise süsteemi raames suurendaks nende riikide haldussuutlikkust ning samuti suurendas eh, nende absorptsioonivõimet, aitäh! aitäh! finantskriis on väga oluliselt mõjutanud liikmesriikide eelarveid ning see on toonud kaasa äh, selle, et äh, kasutatavate vahendite hulk on suurenenud viiekümne miljardi euroni ja äh, minu kodumaa Rumeenia on samuti abi saanud selle mehhanismi ellurakendamisega kaasneb aga terve rida probleeme Äh, sellepärast et mitte euroalasse kuuluvatel liikmesriikidel pole juurdepääsu samale raha, samadele rahastamisvahenditele kui euroala riikidel. me peame tagama kõigi jaoks võrdsed tingimused. Need mehhanismid, mis viimasel ajal välja töötatud, muudavad olukorra tegelikult keerulisemaks Äh, maksebilansi olukord ning maksebilansi toetamise süsteem saab olukorra parandada, suurendades haldussuutlikkust ning Euroopa vahendite kasutusele võtmise võimet. mina toetan täielikult proua Hüübneri ettepanekut ning tahaksin teda tänada suurepärase raporti eest, aitäh! ja nüüd on aeg arutelu kokku võtta, niisiis kõigepealt saab sõna volinik Olli Rehn. aitäh, president, lugupeetud saadikud. kõigepealt tahaksin teid tänada väga sisuka arutelu eest sellel väga olulisel teemal. tegemist on olulise teemaga kogu Euroopa Liidu jaoks. ma toetan täielikult proua Hüübneri rõhuasetust sellele, et Euroopa Liit peab olema ühtne Äh, ja äh, olen nõus ka sellega, mida ütles härra Ole Schmidt tänase arutelu käigus. ei ole veel päris selge, millised on need olulised teemad, mis tõstatuvad selle, selle küsimusega seoses nõukogus, sellepärast et läbirääkimised nõukogus ei ole veel alanud. Euroopa Parlamendi seisukoht on seetõttu väga teretulnud. see aitab edendada arutelusid ka nõukogus tahaksin kasutada võimalust ning kutsuda nõukogu üles aru, arutelusid selles küsimuses alustama. samuti tahaksin tänada härra Stolojani ja härra Odid äh, selle eest, et te viitasite Rumeenia kogemusele ja äh, sellele positiivsele mõjule, mida Euroopa maksebilansi toetamise süsteem on avaldanud viimastel aastatel on ka Ungari ja Läti äh, maksebilansi toetamise äh, programmidest äh, kasu saanud. Läti kogemus on eriti illustreeriv. samas Äh, see kriis, mis sai alguse siis teisel pool Atlandi ookeani, tabas ka Lätit väga rängalt. Läti sai aga toetust Euroopa Liidult just nimelt läbi maksebilansi toetamise programmi, samuti toetasid Lätit Põhjamaad ning Rahvusvaheline Valuutafond. Läti äh, viis ellu väga julged ja äh, nõudlikud majandusreformid ning eelarve kohandamise ning äh, nüüd on Läti kriisist üle saanud. programm on lõpetatud, Läti majandus kasvab ning ka tööhõive Lätis on paranenud. ma ei äh, ütle, et mingeid probleeme enam ei ole, loomulikult on probleeme ja tegemist oli väga äh, Äh, raske ja keerulise kohanemiskavaga, aga Läti on äh, selle ellurakendamisega väga hästi hakkama saanud. täna on Läti väga tõsiseltvõetav kandidaat euroalaga ühendamiseks, et äh, järgida siis e-, Eestile, kes liitus jaanuaris kaks tuhat üksteist. nüüd, mis puudutab küsimusi õigusliku aluse kohta, nagu äh, mainis härra Šuntis, äh, see tugineb artiklile kolmsada viiskümmend kaks aluslepingus, äh, mis näeb ette nõusoleku menetluse kasutamise. härri, härra Odi esitas väga asjakohaseid küsimusi ja ma võin teile öelda, et meie komisjoni talitused annavad teile täpsemad vastused neile väga konkreetsetele küsimustele ja nüüd vastaksin härra Gustavsonile ja teen seda rootsi keeles. härra Gustavson ja härra Schmidt ju täna kõnelesid mõlemad rootsi keeles. tahaksin öelda, et solidaarsus, mida Euroopa Liidu liikmesriigid võimaldavad läbi selliste mehhanismide, tagab toetuse nõrgematele riikidele ja nende rahvale. ning seda on võimalik saavutada ainult tänu majanduse stabiliseerimise, jätkuva majanduskasvu ja töökohtade loomise. ma arvan, et see ongi nende reformide mõte, aitäh! aitäh! aitäh volinikule ja nüüd annan sõna proua Hübnerile, kes raportöörina võtab arutelu kokku. ma teen väga lühidalt, vastaksin sellele, mida ütles minu kolleeg Rahvaparteist härra Feber. ta rääkis murest seoses pankade rekapitaliseerimisega, selles, sellest, et mitte euroala riigid saavad juurdepääsu rekapitaliseerimisvahendile. ma tahan öelda, et äh, üsna hiljuti meie parlament toetas äh, opt-in mehhanismi mitte euroala liikmesriikidele, see mehhanism võimaldab neil siis liituda ühtse järelevalvemehhanismiga ning te teate, et ühtse järelevalvemehhanismi raames võivad tekkida olukorrad, Äh, kus äh, järelevalvaja teeb riiklikele finants, riigi finantssektorile soovituse, mis äh, võib viia pankade rekapitaliseerimiseni, niisiis ma arvan, et me peaksime minema kaugemale Euroopa stabiilsusmehhanismist ja vaatama, kuidas me saaksime aidata ka nendel liikmesriikidel ju-, saada juurdepääsu just nimelt rekapitaliseerimisvahendile ning teine teema, me kõnelesime siin ähm, EFSN-ist vahendite ülekandmist ESM-ile. Äh, see vahendite ülekandmine ei, ei puuduta siis äh, mitte olemasolevate vahendite ülekandmist, vaid laenuvõimaluste ülekandmist ning lõpetuseks tahaksin tänada kõiki, kellega mul oli võimalus ähm, viimase paari-kolme kuu jooksul seda raportit alu-, arutada. tahaksin tänada ka kõiki neid, kes osutas, osalesid sellises täna, selles tänases väga huvitavas arutelus, aitäh! aitäh! sellega oleme arutelu lõpetanud ning hääletus toimub homme kell pool kaksteist. Eh, now we are moving to the next ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on suuline küsimus komisjonile ja see puudutab piirkondlikku riigiabi. Bardzo proszę o zabranie głosu autor